Guten Morgen. tere hommikust. tere tulemast meie ühisseminarile koos eelarvekomisjoniga. räägime siis äh, asutustest osaliselt ja täielikult isemajandavatest asutustest ning nende järelevalvest ja ressurssidest ning eelarve kontrollikomisjoni huvitab eelkõige just nende asutuste eelarve täitmise kinnitamine, just selliste asutuste eelarve täitmise kinnitamine, kes Euroopa Liidu eelarvest raha ei saa, aga sellegipoolest Euroopa Liidu ülesandeid täidavad. Jens Kaierit asendab siin aseraportöör proua Hoolmeier, kes äh, esindab siin ka eelarvekomisjoni. Äh, suur tänu ka komisjonile tulemast, suur tänu ka asepeadirektorile härra Preesale. Äh, EFSA-st härra Spanjoli on kohal, proua Foss akadeemilisest äh, äh, uurimisvõrgustikust Tarn, siis on meil ka härra Ekvart äh,, kes esindab siin isemajandavaid äh, asutusi ja EASA osaliselt isemajandav asutus on siin kohal. Teie olete ressursside paindlikkuse osas komisjoni pilootprojektiks ja meid tõesti huvitab, kui teie töö Te saate kõik sõna kümneks, viieteistkümneks minutiks, meil on ka piisavalt aega, et arutelusid pidada. meil on hea meel, et olete täna siin, meil on hea meel teie sõnavõttude üle ja annangi nüüd sõna Derek Voonile äh, raportöörina. Äh, aitäh, Inge, kahjuks Jens Kaier, eelarvekomisjoni kaasraportöör, ei saa täna siia tulla ja me ootame Monika Hoolmeierit eelarvekomisjonist siia ja võib-olla selleks ajaks, kui mina olen oma sõnavõttu lõpetanud, on ta juba ka siia jõudnud ja saab ka kohe sõna võtta. kolleegid kindlasti teavad, et meil on asutustel erinevad rahastamissüsteemid, osasid rahastatakse eelarvest, teisi lõivudega ja osa neist on täielikult isemajandavad ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal olin asutuste eelarve täitmise kinnitamise raportöör ja ma tegin ettepaneku korraldada seminar ja on näha, et tegemist on hea mõttega, sellepärast et nii palju inimesi on siin kohal. tundub, et varem pole meil kunagi ühisseminaride ajal nii palju inimesi kohal olnud, nii et tõesti tundub, et inimesed ei lahkunud Brüsselist just selle ürituse pärast ja see on tõesti väga hea ja me saame nüüd siis selle seminari maha pidada ning ma loodan, et see kujuneb ka huvitavaks. kui ma tegin ettepaneku selle seminari korraldada, siis ma tegin seda väga erinevatel põhjustel. see on meile võimaluseks äh, vaadata, kuidas äh, lõivusid kogutakse, mis saab ülejääkidest ja kuidas täielikult isemajandavatesse asutustesse eelarve täitmise kinnituse menetluses suhtuda. ja me peame ka tunnistama, et äh, täielikult isemajandavad asutused äh, ei koorma Euroopa Liidu eelarvet eelarve ei ole meil piisavalt suur, me tahaksime rohkem raha saada just äh, teatud võtmetähtsusega programmide jaoks, nagu näiteks ühtekuuluvusprogrammid, nii et me tõesti üritame siis survet vähendada Euroopa Liidu eelarvele just osaliselt ja täielikult isemajandavate asutuste kaudu kui ma oma raporteid kirjutasin, siis me rääkisime ka eelarve ülejääkide ülekandmisest asutuste puhul, seda siis iga finantsaasta lõpus ja need ülekandmised on tõesti kasulikud just äh, erakorraliste olukordadega hakkama saamiseks. ja ma arvan, et niimoodi on meil võimalik ka paindlikkust tagada äh, agentuuride jaoks äh, olukordades, mida võib-olla varem ei ole võimalik ette näha peale selle tuleb rääkida ka huvide konfliktist või siis võib tekkida sellest, et asutused on omavahel tihedalt seotud ja et nad äh, sõltuvad ka väga palju tööstusettevõtetest, nii et me tõesti peame hoolitsema siin tasakaalu eest ähm, nii isemajandavate asutuste kui siis ka ettevõtete vahel, kellega neil on Äh, oma töös siis pistmist, nii et need on küsimused, millest tuleks rääkida ja millele võib-olla me üritaksime saada siis ka vastuseid. me peaksime rääkima sellest, kes paneb lõivud paika, kuidas, äh, kas äh, finantsmääruse kaudu peaks seda tegema, kes saab ülejäägid endale, ülejäägid, mis on tulnud siis lõivudest ja tasudest ning milleks neid ülejääke siis kasutada võib, kas need tuleks Euroopa Liidu eelarvesse äh, üle kanda, kui jah, siis kui palju, kas isemajandavad asutused äh, peaksid olema ka osa eelarve täitmise kinnitamise menetlusest, meil on selle kohta vaja ka kontrollikoja aruannet, kas äh, ise majandavate asutuste puhul peaks ka personalikärped toimuma sama suurel määral eh, nagu Euroopa Liidu institutsioonides, isegi kui asutuste eelarve ei tule Euroopa Liidu eelarvest ja ma tean, et asutused kurdavad just sellepärast, et eh, nad peavad siin personalikulusid kärpima ning eh, nad leiavad, et see on ebaõiglane nii et võib-olla tuleks rääkida siis tõesti sellest, kas isemajandavad asutused peaksid nendest reeglitest kinni pidama. siin on tõesti väga palju asju, mida me saaksime täna arutada, ma pole kindel, kas me saame kõikidele küsimustele ka vastused, kuid väga kasulik on nendest küsimustest rääkida, selleks et me saaksime selguse majja nendes küsimustes ja võib-olla siis tulevikus on meil võimalik vastu võtta otsuseid ja äh, muuta natukene seda tööd. aitäh! suur tänu! ka kaasraportöör on kohale jõudnud, proua Hoolmeier, palun. aitäh, proua esimees. mul on mõned lühikesed märkused sissejuhatuseks. komisjoniga oleme juba tõesti aastaid nendest küsimustest rääkinud. kõigepealt asutustega suheldes tuleb väga selgelt välja, et kohati on väga raske selle eh, ümberjagamisega hakkama saada, see on väga tehnokraatlik lähenemine ja just sellepärast oleme ka väga kriitiliselt sellesse suhtunud. minu arvates EASA on väga tähtis projekt, kuid ma näen üha rohkem seal seda, et ei vaadata väga selgelt lõivusid ja tasusid ja tõesti VKE-del on tihti väga raske neid tasusid maksta ja need meetmed, mis on ette nähtud äh, lõivude ja tasude muutmiseks ei ole piisavalt kiire, piisavalt paindlik ja see ei vasta ka äh, erinevate asutuste vajadustele ja tegelikule olukorrale EASA mudel on minu arvates positiiv, sellepärast et äh, need seadusandlusest tulenevad äh, muudatused ja EASA puhul ka julgeolekukontroll ja uued standardid on, äh, on töö korraldamise raskeks teinud, aga kuna EASA töötab muut-, väga painduvad, siis on seda võimalik teha. nii et neil on tõesti äh, hetki, kus on taotlusi väga palju ja siis rahulikumaid perioode, nii et see paindlikkus on tõesti väga hea, aga me ei tohi ära unustada lõivusid ja tasusid. ja vaadata siis tuleb ilmselgelt ka seda, äh, kuidas seda teha äh, tasudega on võimalik seda koordineerida ja härra Kaieri nimel ma tahaksingi öelda, et äh, EFSA puhul tuli välja, et on tuhat viissada taotlust, mis tuleb läbi vaadata, komisjon aga arvestas kõigest kahesajaga. nii et äh, asutus, mis kõigepealt pidi kakssada taotlust läbi vaatama, peab nüüd tegelema tuhande viiesaja taotlusega, nii et siin tulekski tõesti küsida, et kuidas seda kõike teha ja paindlikkust nõutakse siin rohkem, kui praegusel hetkel on võimalik äh, saavutada. siis isemajandavate äh, asutuste puhul tekib ka sõltumatuse küsimus ja see on väga tähtis. nimelt äh, kui on tasudega rahastamine, siis äh, peaks olema ka võimalus ise rohkem otsustada. EFSA puhul seda tõesti ka räägiti, et kui palju ettevõtted saavad mõjutada otsuseid sellepärast, et nad äh, annavad ise finantspanuse selleks, et need asutused ellu jääksid rahaliselt nii et see on väga tähtis küsimus. EASA pilootprojekt on siin väga heaks näiteks ja tulemused on härra Kaire arvates ka väga head ja mina isiklikult olen ka sellega nõus. muidugi tuleb arvestada ka sellega, et EASA pilootprojekti ei ole võimalik üks-ühele üle võtta nii-öelda tehnokraatlikult ja öelda, et kõik, mis on EASA jaoks hea, peab olema hea ka EFSA ja teiste asutuste jaoks, vaid me peaksime tõesti iga asutuse eripäradega tegelema ja leidma võimalusi selleks, et selle asutuse tööd siis ka optimaalselt korraldada. see on siis minu jaoks väga tähtis äh, lähenemine ja isiklikult tahtsin veel lisada, et et äh, kui asutused on täielikult isemajandavad, siis see raha, mis neil on kasutada, ei tohi lihtsalt üldisesse eelarvesse kasuda, vaid tuleb vaadata, kas äh, tasusid tuleks alandada selleks, et agentuuril ei ole nii palju raha või leitakse siis mingi teine mudel, kuidas on siis võimalik raha teistele asutustele üle kanda. aga näiteks äh, äh, äh, on meil siin olnud teatud asutuste puhul ja on selge, et kui tasud on liiga suured ja raha jääb üle, siis tuleb mõelda selle peale, et kas neid tasusid peaks vähendama, nii et me tõesti peaksime oma meetmeid paremini koordineerima erinevate asutuste vahel, arvestama nende eripäradega ja kogu aeg kontrollima siis ka tasude suurust. aitäh! me oleme nüüd tõesti juba teemasse korralikult süvenenud ning esimesena saab komisjonist sõna härra Preesa, palun. Thank you uh,, madam chair. aitäh, esimees. suur tänu äh, raportööridele. minu ettekande eesmärgiks täna on siin tõesti teha sissejuhatus, väga palju meetmeid on siin juba ka äh, Äh, kajastamist leidnud ning ma keskenduksin kahele aspektile selles küsimuses, mida me siin täna arutame, järelevalve ja ressursid. Need kaks küsimust äh, ongi need, millele ma siis keskenduksin. kõigepealt ähm, isemajandavate asutuste sissetulekut äh, ja kuidas äh, neid suhelda, kuidas äh, neid siis kohelda ja teiseks personali küsimused isemajandavates asutustes. parlament ja nõukogu otsustasid, et praeguse rahastamisperioodi ajal tuleb viis protsenti institutsioonides ja ka detsentraliseeritud asutustes töötajaid vähendada viie protsendi võrra ja peale selle on siin äh, isemajandavad asutused öelnud, et nemad peavad siiski turu nõudmistele vastama ja sellepärast äh, nad peavad olema võimelised kasvavale töökoormusele reageerima selleks, et äh, olla siis kooskõlas sellega, mis toimub äh, turul. kui me räägime isemajandavatest asutustest ja sellest, kui tuleks rääkida sellest, kui palju neid on kokku on neid äh, kaheksa, mida siis kas osali-, mis on siis kas osaliselt või täielikult ise majandavad. meil on äh, kolm äh, detsentraliseeritud asutust, mida osaliselt siis rahastavad tööstusettevõtted, see puudutab ravimite agentuuri, lennuohutuse agentuuri ja kemikaalide agentuuri Äh, nad on küll kõik erinevad, aga me saame neid siiski koos vaadata, siis on meil teine äh, osa, grupp äh, osaliselt isemajandavaid agentuure, mida rahastatakse nii Euroopa Liidu eelarvest kui ka liikmesriikide eelarvetest. selleks on need kolm järelevalveasutust, pangandusagentuur, siis ESMA ja ka äh, EIOPA. ja siis meil on kaks täielikult isemajandavat asutust, mida rahastavad siis tööstusettevõtted. see puudutab siis omandiõiguste ametit äh, EU IPO-t, varem oli selleks lühendiks OHIM ja samamoodi siis ka äh, äh, sordiamet siin on erinevad rahastamismudelid eh, ja väga pal-, erinevad osapooled, mis siis nende asutuste eh, sissetulekute eest eh, vastutavad. kuidas see isemajandamine siis toimub? siin on kaks erinevat mudelit. on asutusi, kus on siis erinevad äh, sissetulekuallikad, äh, aga nei, aga see raha pannakse nii-öelda ühte potti ja on siis üks eelarve ja kogu asutuse rahastamises kasutatakse siis seda ühte eelarvet. siis on teine mudel, kus äh, asutuse erinevaid tegevusi hoitakse lahus ja ka rahastamine on siis suunatud äh, äh, vastavalt sellele teenusele, mille eest lõivusid või tasusid nõutakse. mõlemad mudelid äh, toimivad, neil on küll erinevusi, aga ma arvan, et üleüldiselt võib öelda, et see üldise eelarvestamise mudel ehk siis nii-öelda üks pott, mille kaudu kõike rahastatakse, selle halduskoormus on väiksem, seda on lihtsam hallata ja see vähendab ka suurte ülejääkide teket Äh, vastupidiselt siis sellistele olukordadele, kus võetakse tasu või lõivu mingi teenuse eest ja ainult selle teenuse pakkumiseks võib siis äh, saadud sissetulekut kasutada. kui on äh, ülejääke eelarves, siis on võimalus see ülejääk sihtotstarbeliselt üle kanda järgmisse aastasse ja see tähendab seda, et teatud asutustel on tekkinud väga suured äh, reservid. nüüd läheme järgmise aspekti juurde, milleks on ressursid ja ressursse mõõdetakse personali kaudu ja mõtlen siis just nüüd äh, seda personali arvu, mis on ümberstruktureerimiskavas paika pandud. siin on näha arengut aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat seitseteist sellel slaidil. ja te näete, et kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani toimus väga selge personali ähm, suuruse kasv seda sellepärast, et eelarve, seda sellepärast, et äh, üha rohkem neid asutusi loodi, kaks tuhat kümme näiteks äh, kolm järelevalveasutust, mida ma eelnevalt nimetasin ja see teid ei üllata. aastast kaks tuhat kolmteist pärast seda, kui mõlemad eelarveinstitutsioonid otsustasid, et institutsioonides tuleb personali arvu vähendada, siis on siin ka näha, mis juhtus. nimelt äh, äkitselt see kasv pidurdus ja on jäänud äh, seisma ning me näeme, et äh, natukene on personali äh, arv vähenenud ja seda siis ka eelarve järelevalve tõttu. võib-olla mäletate, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal komisjon esitles teatist äh, kus räägiti ka asutustes töötavate inimeste arvust, toodi eraldi asutused välja ja ka kokku asutustes töötavate inimeste arvi ja räägiti sellest, kuidas seda viie protsendi kärbet saavutada. ja nüüd iga-aastaselt äh, eelarvemenetluses on siis vaadatud, kuidas seda eesmärki äh, täidetakse. ja nõukogu on mitu korda juba otsustanud, et äh, et päris vii-, viiest protsendist kinni pidada ei saa. Äh, isemajandavate asutuste puhul on äh, väga täpselt äh, vaadatud siis nüüd neid kavasid aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist ja on näha et, et üks koma kaheksa protsenti on personali vähendatud, see on madalam kui eesmärk, aga on näha siiski, et äh, et muutused on toimunud. nüüd küsimus, mille tõstatas härra Voon ja ka tegelikult see, mida mainis äh, proua Hoolmeier, et mis teha siis, kui äh, turul äh, nõudlus kasvab isemajandavate asutuste puhul on üles, teatud ülesanded, mis korduvad kogu aeg ja teised, mis äh, äh, tekivad siis äh, turu nõudluse tõttu teatud hetkedel. ja me oleme nüüd rääkinud sellest, et äh, isemajandavaid asutusi tuleks teistmoodi kohelda eelarvemenetluses ja alustati pilootprojekti, mis puudutas Lennuohutusametit EASat ja selle pilootprojekti puhul siis üritati leida teatud tegurid, mis mõjutavad äh, nii töökoormust äh, kui ka asutuse töö tulemusi ja et nende tegurite kaudu tuleks siis otsustada, kui palju peaks selles äh, äh ametis töötajaid olema selleks, et ta oleks võimeline turunõudlusele vastama ükskõik, kas nõudlus kasvab või siis nõudlus väheneb. ja selle pilootprojekti puhul äh, tuli välja, et tasude suurus oli täiesti mõistlik. Äh, äh, eeldati, et lõivud on sellised, millega on võimalik asutuse tööd rahastada peale selle tuli hoolitseda sellest, et on teatud kontrollimeetmed, mille kaudu on võimalik siis äh, hoolitseda selle eest, et tegurid tõesti on sellised, millega saab tööd korraldada. ja eesmärgiks oli siis see, et nende tegurite kaudu oleks võimalik äh, eelarvestamist ette valmistada ja kohandada siis ressursse nii, et asutus saab oma tööd teha ja vastata ka nõudlusele kuidas see kõik siis äh, toimib? see siin eeldati, et kui äh, tegureid äh, muutuvad, siis töökoormus võib kasvada või väheneda kaks protsenti see on selline tavaline areng ja sellisel puhul ei ole vaja personali arvu muuta. oli muidugi ka olukordi, kus äh, äh, nõudlus suurenes äh, rohkem või vähenes rohkem kui kaks protsenti ja siis ilmselgelt tuli töötajate arvu muuta. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve puhul esimest korda siis äh, Äh, mängiti nende numbritega ja tuli välja, et äh, on võimalik küll kasutada neid tegureid äh, personali arvu stabiliseerimiseks. ja nüüd on tõesti institutsioonide vahelises töörühmas põhjalikult seda pilootprojekti arutatud ja parlament Äh, oli üpriski vaimustunud sellisest lähenemisest. Äh, äh, nõukogu on pigem skeptiline sellise normatiivse lähenemise suhtes ja meile öeldi, et üldine eesmärk on see, millele tuleks keskenduda, see on ainus, millest lähtuda. nii et nüüd me peame kuidagi selle kahe erineva lahenemise vahel ähm, mingi äh, lahenduse leidma. eelkõnelejad äh, tegelikult mainisid ka juba seda, et ja ma olen sellega nõus, et äh, parlament, komisjon ja nõukogu peavad leidma tasakaalu järelevalve ja ressursside mõistliku kasutamise vahel, selleks et asutused saaksid siis kõrge kvaliteediga teenuseid pakkuda. kas institutsioonid saavad vältida vastutust äh, kontrolli osas. jah, tõesti, isemajandavate asutuste puhul eh, ei ole siin mingit mõju või survet eh, eelarvele otseselt või lühiajaliselt, aga pikaajaliselt võib-olla küll, näiteks eh, pensionimaksete näol, sest äh, asutused panustavad sellesse nii-öelda virtuaalsesse pensionifondi, aga eelarve kontrolli puhul ei tohiks seda ka kahe silma vahele jätta. samamoodi tasude paikapanek, suuruse määramine on tähtis, et kas tõesti äh, tasu peegeldab siis ka neid kulusid äh, täpselt, mis tekivad teenuse pakkumisel väga raske on selles osas aga institutsioonidel vastutust äh, võtta, sest äh, see tuli vist siit äh, ka välja minu ettekandest, et äh, tasude või eelarve ülejääk on see, mille eest siis üldiselt ei vastuta institutsioonid, vaid see asutus ise aitäh, härra Preesa, selle esimese ülevaate eest, ma kuulsin, et ka Kontrollikoda on täna siin esindatud, härra Saatšo, mul on väga hea meel, et äh, äh, Kontrollikoda on täna siia kohale tulnud, äh, järgmisel annan aga sõna härra Spanjonile, kes on siis EFSA esindaja ja annaksingi talle siis kohe sõna. And... suur aitäh ja aitäh, et kutsusite mind nii olulisele äh,, olulise töökoosolekule ja meie juhime see aasta äh, agentuuride võrgustikku ning äh, meie jaoks on väga põnev see, mida täna siin räägitakse. This is to move forward. Yes. Okay um, in, in this, this workshop is, is uh, looking in particular. ning eh, siin eh, töökojas siis vaatame eh, ise rahastatud, enda poolt rahastatud ameteid. nelikümmend viis agentuuri on kahepoolse rahastusega, aga nagu te näete, siin on kolmkümmend kaheksa protsendi personalist, mis saab tasu äh, Äh, tasude põhjal just nimelt. see on oluline kogu võrgustiku jaoks, sellepärast et peale nende teemade, mis on äh, seotud otseselt tasude äh, haldamisega, me peame ka muude ressursside haldamisega tegelema ja meil on ühiseid väljakutseid. peaksin samuti ütlema, et siin juba meenutati tasude küsimust ja alternatiivseid rahastamisallikaid. Need küsimused mõjutavad üha enam äh, agentuure ühel või teisel moel ja võrgustikus me oleme muidugi valmis arutama oma liikmetega, vaatama, kuidas oleks võimalik äh, leida alternatiivseid rahastamisallikaid ja kuidas neid siis integreerida süsteemi. samuti tuleb ütelda, et äh, tasude küsimus ja ka eelkõneleja poolt öeldu. kõik see tähendab seda, et me peame leidma õige tasakaalu selle vahel, kuidas reegleid kehtestada ja kuidas samas pakkuda agentuuridele ka piisavalt paindlikkust, et oma tegevust õigesti juhtida. see küsimus on muidugi otseselt äh, ähm, kahese rahastamisega agentuuride puhul kui ka teiste puhul. nii et me näeme, et äh, siin arutusel olevad küsimused tegelikult kehtivad suuresti ka teistele agentuuridele. mina oma ettekandes üritan võrgustiku seisukohalt vaadata, mis on viimasel ajal toimunud, õppetunde sellest välja tuua ja vaadata, kuidas äh, siis ideaalis äh, agentuuride ja võrgustik äh, näevad tulevikku, kuidas oleks võimalik hallata vahendeid kui vaadata seda, mis on kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast peale toimunud, kaks tuhat kaksteist, sellepärast et see oli tõenäoliselt hea aasta selleks, et alustada ühtse lähenemisega ja ka teekaardiga, aga ka sellepärast, et see järgnes heli, kõige viimaste agentuuride loomisele ning arvnäitajad on stabiliseerunud. me näeme, et viimase viie aasta jooksul see, kuidas agentuuride juhtimine ning eelarve eh, toimis, siin oli kaks peamist eh, eh, põhialust, teekaart ning teisalt mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend koos siis eelarvekärbetega kaks tuhat kolmteist. Need kaks peamist aspekti, siis äh, olid need, mis mõjutasid äh, võrgustiku tööd. kui vaadata äh, teekaarti, te näete, tegemist on edulugu. üheksakümmend üheksa koma seitse protsenti tegevustest või algatustest on ellu viidud või nendega algust tehtud, nii et me oleme väga lähedale jõudnud ülesande täitmisele. võrgustikul on ka häid tulemusi ilmselgelt on paranenud äh, sidusus, läbipaistvus äh, ning äh, raamatupidamine, kuid samuti ka koordineerimine ning koostöö sisuliselt, see on igati positiivne. negatiivsetest aspektidest me näeme, halduskoormus on kasvanud, seda on agentuurid ka eraldi välja toonud juba korduvalt. samuti koordineerimiskoormus on läinud võrgustikult võrgustikule suuresti. hea meelega nägime kaks tuhat viisteist eelarve heakskiitmist ja seal äh, tunnistatakse, et oleks vaja luua koordineeriv üksus, praegu tegeleb sellele ka alaline sekretäriaat. võib-olla oleks võimalik seda kabinetti jagada, aga igastahes oleks vaja rohkem personali selleks, et tagada, et võrgustik suudaks äh, vastata kõikidele nõuetele, mis puudutab agentuuride töö koordineerimist. paindlikkuse puudumisega, keerukusega on tekkinud probleeme, samuti finants- ja personalieeskirjade puhul, seda on juba ka eelnevalt mainitud. kulude üleminek kontrollikojast välisauditite tegemisele ning samuti me näeme, on liigselt võib-olla keskendutud teatud äh, nõudmiste täitmisele, muuhulgas ka eelarvevahendite ülekandmise osas. kui vaadata teist peamist äh, alust, mille põhjal me tegutsenud oleme viimaste aastate jooksul, siis on meil olnud lähenemine, et üks lahendus peaks sobima kõikidele. tulemused on positiivsed agentuurid näitavad, et nad on suutnud viie protsendi eesmärki täita. Nad on isegi kümnele protsendile lähedale jõudnud personali äh, vähendamises, hoolimata sellest, et ollakse vastu töötajate ümbersuunamisele agentuurid seda põhimõtet ei toeta, aga sellest hoolimata äh, on äh, õnnestunud personali vähendada ja me oleme jõudnud põhimõtteliselt juba peaaegu kümne protsendini. samuti näeme, on positiivseid tulemusi saavutatud selles osas, et agentuurid teevad rohkem koostööd ning on äh, äh, me näeme, et võrgustiku tasandil on väga palju omavahelist suhtlust, me näeme, väga paljud teemad on tõstatunud, need agentuurid on suutnud äh, oma juhtimises palju asju parandada negatiivsetest aspektidest. selle lähenemise puhul, et üks lahendus sobib kõikidele. näeme, on negatiivseid otsuseid langetatud, mis ei ole seotud ilmtingimata poliitikaga küll. Need on olnud pigem strateegilised, taktikalised ja ma näen, et me oleme ka sisse toonud töötajaid ning see on tähendanud ajutisi töökohti. konsultante puudutab see ajutisi töötajaid. ja see ei olnud hea areng. veel üks asi viimase punkti puhul. Te näete, meil on polariseerunud positsioonid eelarve aruteludes komisjoni, nõukogu, agentuuride, parlamendi vahel ning see on viinud sellise õhkkonnani, kus me ei ole suutnud äh, korralikku koostööd teha. võib-olla oleks vaja siin teistsugust äh, õhkkonda luua. vaadelgem nüüd seda, kuidas me ideaalis näeme tulevikku Need siis meie meelest võiksid olla eh, agentuuride eelarvet juhtivad põhimõtted tulevikus. näete seda nimekirja, võime need ükshaaval läbi võtta. suutlikkuse ja teenuste jagamine, see on suurimaks prioriteediks kogu võrgustiku puhul ja ma usun agentuuride jaoks üldiselt. tohutult palju tööd on selles valdkonnas ära juba tehtud, veelgi rohkem on eh, planeeritud. meil tuleb välja väga põnev kataloog teenuste eh, ning eh, suutlikkuse kohta, mida eh, agentuurid omavahel jagavad, see on hästi põhjalik ja tõesti, agentuurid kasutavad seda. samuti on meil huvitavaid kogemusi teenuste sisseostmisega, samuti ühispakkumised. siin oleme lähtunud pak-, pakkumisest, mis eelmisel aastal korraldasime. see on toonud endaga kaasa tõsist kokkuhoidu. me oleme väga avatud ja valmis seda kõike tegema. teeme seda ka eh, komisjoniga ning meil on päris palju võita just eh, suuremast interaktiivsusest, see muudab paindlikumaks ja võimaldab ka eh, uuenduslikumalt eh, erinevaid lahendusi kaaluda ning uusi vahendeid leida. komisjon võib-olla liigub natukene aeglasemalt, sellepärast et komisjon on suur, aga tal on ka kriitiline mass seega ja sellisel juhul, kui komisjon ka pardale saades, siis oleks äh, tulemus kokkuhoiu osas suurem. samuti äh, kaalume uusi valdkondi, kus oleks võimalik koostööd teha. muidugi mõista sellised valdkonnad nagu IT, äh, ressursid. aga me tahame laiendada kõike seda ka inimressurssidele ja personali haldamine koos võiks endaga kaasa tuua väga suuri kokkuhoide ja samuti äh, äriline tegevus. EFSA näiteks teeb ju teadust ning me teeme koostööd laialdaselt teiste agentuuridega, mis ka teadusega on seotud, sellepärast et me tahame koos äh, edasi liikuda, me jagame eksperte, oma tegevust viime koos läbi ning äh, tahame ka tulevikus niimoodi jätkata kui nüüd vaadata veel ühte valdkonda, kus võrgustik on äh, tegus, siis selleks on tulemustele keskendumine, äh, tulemustepõhine eelarvestamine, see on kooskõlas suuresti ka sellega, mis komisjon on välja pakkunud. me näeme, et agentuurid peavad olema suutlikud äh, toime tulema oma operatsioonidega ja sellest, äh, sellega seoses teeme me väga palju põnevat tööd. sellel aastal on meie eesmärgiks välja töötada toimiv mudel, mille põhjal äh, agentuurid saavad välja selgitada, kuidas toimub äh, see, kui liigutakse eelarve juhtimiselt, mis oli äh, mis varem keskendus tegevustele ning äh, plaanidele üle liikuda siis sellisele eelarvestamisele, mis põhineks tulemustel. meil on ka tulemuste näitajad, nendega, need on kataloogi kokku kogunud, kogutud. vaatame, kuidas samuti ex-ante ex-post hinnanguid koostada. kõik see on praegu töös ja me tunneme suurt headmeelt selle üle, et teised institutsioonid samuti osalevad suuresti kõikides neis ähm, tegevustes, mis me läbi viime võrgustikus. tahaksin siinkohal samuti välja tuua selle, et agentuurid on samuti valmis äh, alustama eelarve, äh, tulemustepõhise eelarve piloodiga agentuurid äh, on näinud, äh, et peade lugemine ei, äh, ei toimi, see on väga keerukas, ei paku paindlikkust, see on selgelt välja tulnud personalikärbetega seoses kui vaadata veel tulemustepõhist äh, keskendumist, ma arvan, et siin ei ole vaja põhjalikumalt sellest rääkida, EASA kolleegid ja CPVO omad tõenäoliselt räägivad sellest põhjalikumalt. aga siinkohal jällegi küsimus on sellest, kas on võimalik katta ka rohkem agentuure. võrgustikul ei ole siin mingit selget seisukohta, aga me oleme igastahes valmis neid võimalusi kaaluma veel üks osa äh, meie tulevikunägemusest puudutab seda, mis ka kaks tuhat viisteist eelarve heakskiitmises on, nimelt see, et meil peaks olema sektoriaalne temaatiline lähenemine, see tegelikult juba toimub paljudes äh, asutustes, meil on terve rida agentuure, mis teevad samades meeskondade raamides koostööd, siin on teatud loogika sellisel juhul ka selleks, et ressursse hallataks ja vastavalt äh, temaatilisele lähenemisele. siin pean ja siin pean siis silmas selliseid valdkondi, kus agentuurid saavad omavahel koostööd teha. see puudutab ka laiemaid poliitilisi valdkondi. selline temaatiline lähenemine peaks Äh, leidma kohaldamist, kui vaatame äh, eelarve tulemuslikkust ning eelarve heakskiitmine on käimas. lihtsamad äh, eeskirjad finantsküsimustes ja personaliküsimustes, siin on palju näiteid sellest, kuivõrd paindumatu on süsteem ja mis mõjutavad agentuuride igapäevast tööd kuid samuti näeme, et edusamme on tehtud ning finantsraamistiku puhul on samuti arutelud käimas. loodame, et siin mainitud probleemid leiavad seal ka lahenduse ja muidugi ka personali eeskirjade puhul. tegemist on küll teistsuguse kontekstiga, mingit läbivaatust praegu ei toimu aga äh, võttes arvesse rakenduseeskirja, siis oleme valmis ka igati aruteludega edasi liikuma ja vaatama, kuidas oleks võimalik äh, arvestada agentuuride spetsiifiliste omadustega erinevate erandite kehtestamisel eeskirjadele. kõik see näitab, et liigume hea institutsioonide vahelise koostööõhkkonna, koostööõhkkonna poole, mida me loodame, et tulevikus saame ka kasutada, nii et meil oleks ühtsed mõtted, ühtsed mõtted, vastastikune pühendumus eelarvedialoogi raames ja me tahame tõesti, et saaksime täiel määral osaleda siis e-, eelarve aruteludes ning et kogu see töö saab toimuda koostöö ähm, soosivas äh, õhkkonnas. sellega tahaksingi lõpetada. suur aitäh! aitäh selle ülevaate eest ja ka need, nende nägemuste eest. ja nüüd annan sõna järgmisele kõnelejale, kuna me kõigepealt võtame ilmselt kõik kõnelejad läbi. järgmine kõneleja on proua Ellen Foss, juhtivprojektipartner, ähm, kes esindab äh, akadeemiliste teadusuuringute võrgustikku, mis tegeleb siis Euroopa Liidu ähm, äh, täidesaatva juhtimise agentuuridele üleandmisega, tarniga. Thank you, well that's in fact uh, um, uh, aitäh, see on see termin, mida me kasutame eh, selle kohta kirjanduses, et eh, et roh-, järjest rohkem kasutab täidesaatev võim eh, ameteid selleks, et oma ülesandeid täita, nii et kirjanduses on see levinud mõiste, see agentifitseerumine ja mind väga huvitab, kuidas seda teistesse keeltesse tõlgitakse. see on muutunud Euroopa Liidu täidesaatva võimu iseloomustavaks omanduseks äh, ja meie organisatsioon TARN just tegelebki selle nähtuse uurimisega ja ma tänan teid väga, et te mind siia kutsusite, et äh, mul on võimalik teile rääkida meie organisatsioonist ja tahan äh, rääkida sellest, mida meie akadeemiline võrgustik teeb. me uurime võrgu, neid äh, Euroopa Liidu ameteid ja tahame anda teile ka mõtteainet äh, eelarve täitmise heas kinnitamise jaoks, mis ähm, puudutab siis neid äh, lõivudest rahastatud ameteid nii et tegemist on siis võrgustikuga, mida kaasrahastab Euroopa Liit Jean Monnet programmis, tegemist on teadusuuringute võrgustikuga, tegeleme teadusuuringutega, äh, informatsiooni ja tegevuskavade paikapanemisega äh, riigiüleses keskkonnas, meil on üheksa akadeemilist partnerit kogu Euroopa Liidust, me ühendame juba tuntud äh, õpetlasi ja noori teadlasi, tegeleme Ehm, poliitikauuringutega, poliitiliste dokumentide uurimisega, Euroopa Liidu agentuuride praktilise tegevuse uurimisega. Tarnil on kahetine missioon, me tahame tegeleda praeguste ametite tegevuse uurimisega ja edendada sellist äh, Äh, uurimistulemuste levitamist Euroopa Liidu ametites ja nendega seotud äh, organisatsioonides tahame äh, innustada arutelu teadlaste ja praktikute vahel, mis on väga oluline Euroopa Liidus. tarn soovib edendada dialoogi äh, teadlaste, äh, ametnike ja kõigi teiste vahel, et äh, oleks rohkem oskusteavet Euroopa Liidu ametite ja nendega seotud organisatsioonide kohta ja ja me korraldame ümarlaudu selleks, et oma teadmisi levitada. me keskendume neljale teemale äh,, oma mitmedistsiplinaarses teadustöös kõigepealt ähm, agentuuride loomise kontseptualiseerimine ja agentuurid on siis nii-öelda Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide vahele asetatud, neil on selline hübriidne iseloom äh,, ja tegeleme ähm, Euroopa Liidu agentuuride loomise, nende pädevuste ja legitiimsusega, me oleme selle uurimistöö raames näinud, et neil ei ole piisavat äh, alust aluslepingutes, et vaja on äh, seda parandada ja meil on ka Maroni kaks mm, punkt null doktriin, mis äh, tugineb äh, kohtupraktikale ja me oleme tegelenud ka aruandlusega ning kolmas teema, millega, mida me uurime, on agentuuride tegevuse rahvusvaheline mõõde. Äh, me näeme, et järjest rohkem tegutsevad Euroopa Liidu agent, ametid globaalsel tasandil ja tarnis me kavatseme hakata uurima seda, et milline on sellise Äh, tegevuse äh, iseloom ja et me saaksime paremini aru äh, sellest, kuidas Euroopa Liidu ametid üleilmsel tasandil tegutsevad ning neljas teema, mida me uurime, on ametite põhitegevused ja nende tegevuse tõhusus, tõusetub küsimus, et kuidas oleks võimalik neil kõige tõhusamalt toimida ja seetõttu on vastuseks, et vaja on minna kaugemale tehnilisest pädevusest, tuleb hõlmata ka äh, organisatsiooni küsimusi, eelarve mm, ebapiisavust, ähm, vastusekuse mõistmise protokolle Euroopa Liidu äh, ja liikmesriikide esindajate vahel ja head äh, juhtimistava ning me korraldame konverentse, töötubasid, meil on äh, loengute seeria, meil kutsume teadlasi äh, selleks, et nad peaksid äh, loenguid äh, vastavate teemade kohta. Neid loenguid korraldatakse Berliinis, Firenzes, Maastrichtis, Oslos, Pariisis, Roomas, Viinis ja veel mõnes kohas. Tarni veebileheküljel on teadusuuringute andmebaas, mis käsitleb agentuuride, agentuure käsitlevat kirjandust ja seal on ka meie ülevaated Äh, ma selgitasin, milline on meie missioon, mul on väga hea meel, et ma sain teda, seda teile selgitada, tahaksin nüüd rääkida demokraatlikust äh, aruandlusest äh, Euroopa Liidu ametite puhul, eriti mis puudutab äh, eelarve täitmise heakskiitmist täielikult isemajandavate ametite puhul, see teema tõusetus kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. hiljuti on meie teadlased näinud, et vara, vaja on paremat järelevalvet Euroopa Liidu ametite üle, see peab olema paremas raamistikus, vaja on äh, paran-, parendada praeguseid äh, aruandlusmehhanisme, meie teadlased on tegelenud nende teemadega, et äh, tegelikult on äh, aruandluse osas liiga palju koormust, on väga erinevaid aruandluse valdkondi, me võime nendest rääkida hiljem täpsemalt. ka ilma igasuguse kahtluseta mängib Euroopa Parlament väga olulises rolli, kui tegemist on järelevalvega ametite üle. Euroopa Parlament on kasutanud eelarve täitmise heakskiitmise meenetlust selleks, et tuua välja väga problemaatilisi probleeme seoses ametitega, part-, agentuuride personali sõltumatus näiteks on üks nendest probleemidest, näiteks EMA ja EFSA puhul on kasutatud äh, tõe-, äh, seda võimalust selleks, et tõelist poliitikat välja töötada, käsitleda selliseid probleeme nagu või äh, huvide konfliktid ja seda, et minnakse ühest kohast teise tööle, oluline on kõigi Euroopa Liidu ametite puhul, ükskõik kuidas neid rahastatakse, Äh, tagada korralik järelevalve, ma arvan, et selles osas on kõik äh, nõus äh, ja selle usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tagamiseks ja kuna on vaja taastada usaldust Euroopa Liidu otsuste langetamise eh, suhtes, võiks eelarve täitmise heakskiitmise menetlus olla eh, heaks vahendiks, mida võiks kasutada kõigi ametite puhul. seda tuleks eh, läbi viia hindamise või siis ka olemasolevate järelevalvemehhanismide ümberhindamise raames me võime pakkuda teile teadusuuringute tulemusi, mis käsitlevad ka selle protsessi tõhusust, sellega me kavatseme tegeleda järgmisel aastal oma võrgustikus. me võiksime ka pakkuda teile plat-, dialoogiplatvormi, kus osaleksid siis äh, teadlased ja praktikud. tänan tähelepanu eest! aitäh proua Fossile! selle väljavaate eest, millest te rääkisite. ma viimasest äh, lausest kuulsin äh, ka seda, et teie arvates nii täielikult Euroopa Liidu eelarvest rahastatud kui osaliselt rahastatud ameteid oleks vaja allutada samasugusele kontrollile, et äh, ma arvan, et see on see lähenemine, mis parlamendis on samuti väga populaarne. ja järgmine kõneleja on härra Martin Ikvat, tegemist on siis Euroopa sordiameti presidendiga. aitäh, proua juhataja. esmalt tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et organiseerisite selle ürituse ja kutsusite mind siia osalema. ma arvan, et see on väga hea võimalus parlamendi saadikute jaoks kohtuda ametite esindajatega ja eriti nende ametite esindajatega, mida rahastatakse täielikult lõivudest, meie rahastame ennast täielikult võimudest, äh, lõivudest ja seetõttu on meil suhteliselt vähe tegemist Euroopa Parlamendiga, kuna Euroopa Parlament ei kinnita meie eelarvet, ei ole kaasatud ka eelarve täitmise heakskiitmise menetlusse, ma lihtsalt mainin seda aga alates Lissaboni lepingust Euroopa Parlament on kaasatud äh, igasugusesse õigusloomelisse töösse, mis äh, puudutab ka sordiametit ja olles äh, kuulnud, millised on need peamised mured, millest siin juba juttu oli seoses amet, instituutide esindajatega. Äh, räägiks nüüd äh, sellest, milline nägevus on äh, nendel ametitel, mis täielikult rahastavad ennast lõivudest, aga räägiks ka sordiametite, sordiameti nägemusest ja sellest, milline on meie arvamus, mis suunas peaks minema areng, kui tegemist on ise majandavate organisatsioonidega. ma võtan läbi nii paljud nendest teemadest, kui mul täna aega on, kuna aega on vähe, ma räägin teile lühidalt sellest, mida Sordiamet teeb, kuidas on korraldatud eelarve taetmine, heakskiitmine, milline on reservide haldus, inimressursid, tehnilised probleemid, kui mul aega on. esiteks, sordi amet ja ma olen väga uhke, kui ma seda ütlen, sordiamet haldab kõige suuremat äh, sordiõiguste süsteemi, me rahastame ennast ise ja see tähendab seda, et me mitte ainult ei saa üldse vahendeid Euroopa Liidu eelarvest, vaid äh, nagu komisjon juba siin äh, viitas, anname panuse pensioni äh, maksetesse ja muudesse sotsiaalkindlustusmaksetesse. meil on kaheksateist miljonilisest eelarvest üks koma kuus miljonit, mis makstakse pensionikassadesse mm, ja muudesse süsteemidesse, me loodame, et me saame selle tulevikus ka mingis vormis tagasi tahan teile siin väikese ülevaate anda. alates selle süsteemi loomisest kaheksakümmend, kakskümmend aastat tagasi oleme saanud äh, kuuskümmend tuhat taotlist, meil on kakskümmend kuus tuhat äh, tiitlit, me saame igal aastal umbes kolm pool tuhat taotlust, me, meil on igal aastal tegemist umbes äh, neljakümne tuhande arvega, meie eelarve on kaheksateist miljonit, nagu ma just mainisin, ja meil on ainult nelikümmend viis väga pühendunud äh, personaliliiget, äh, kes selle kõigega tegelevad. räägiksin veidi meie ametist üldiselt ja küsimus on, et kuidas äh, Euroopa Liidu äh, poliitikat äh, ellu rakendada, et kas meie ametivorm on selleks väga hea, ma võin vastata ainult, et jah, me saame väga hästi vastata ja kiiresti vastata klientide vajadustele, meil on väike personali voolamus, meil on väga kompetentsed inimesed, meid vägagi austatakse tööstuses, seda ja me anname panuse sellesse, et meie oleme väga tõhusad oma taotlejate jaoks, et ei ole vaja kahekümne kaheksas liikmesriigis eritada, esitada kahtekümmet kaheksat taotlust, vaid seda saab teha ühe korra ühes keeles. ja see tähendab seda, et riiklikel ametiasutustel on vähem äh, tööd, meil on tihe koostöö liikmesriikidega äh, ja me teeme seda kõike meie arvates mõistliku hinna eest ja põhimõtteliselt on äh, tööstus sellega nõus. räägiks veidi ka juhtimisest ja eelarve täitmise heakskiitmisest. hea, tugev järelevalve on kõigi organisatsioonide puhul väga oluline ja mina olen veendunud, et Euroopa Liidu äh, institutsioonid peaksid äh, järgima tugevaid reegleid, arvan ma, et korralik Äh, finantsjuhtimine on väga oluline, me ei pea lihtsalt järgima kõikvõimalikke määrusi ja reegleid, mida me muidugi peame tegema, vaid me peame ka oma klientidele äh, selgitama, et äh, me rakendame majanduslikke põhimõtteid, oleme tõhusad oma tegevuses sordiarendajate organisats-, sanktsioonide toetus on ähm, väga hea näide sellest, äh, kuidas on võimalik ähm, parandada järelevalvet. Euroopa Parlament äh, kaitseb Euroopa maksumaksjate huve ja äh, kiidab hea Euroopa Liidu institutsioonide eelarve täitmise, kui need saavad sa raha Euroopa Liidu eelarvest. aga kui järgida samasugust loogikat äh, ja aga meie mudel, meie iseseisev mudel võiks olla ka teistele ametitele äh, eeskujuks. meil toimub eelarve täitmise niimoodi, et, äh, et kontrollikoda äh, tegeleb sellega ja nad mm, veedavad meie eelarvete täitmist auditeerides äh, sama palju aega kui suuremate organisatsioonide puhul, nii et meie äh, puhul on tõesti tegemist väga tugeva järelevalvega. me ei tohiks alahinnata seda, kui oluline on lisada süsteemi neid äh, eelarve täitmi-, eelarvesse panustajaid, kelle puhul on tagatud ka väga korralik järelevalve et kui millegi eest äh, makstakse, siis loomulikult tahetakse ka tulemusi saada ja ma võin teile kinnitada, et äh, sordiaretajad, äh, tööstus ja liikmesriigid teevad meie üle väga korralikku järelevalvet. mis puudutab reservide haldamist, siis me soovime loomulikult, et meil oleks tasakaalus eelarve, aga nagu on olukord kõigi nõudlusest eh, juhinduvate ametite puhul on see keeruline. Eh, me peame vaatama mingi, mitte ainult aastat, vaid keskpikku perspektiivi ja seetõttu on meil äh, vaja piisavat paindlikkust, et meil oleks võimalik oma ähm, kassavoogudega hakkama saada ja tegel-, elada üle need pii-, need ajad, kus esitatakse vähem taotlusi, kui me oleme eeldanud, et meil oleks võimalik ka hoida korras taristu, tegeleda projektidega äh, ja meil on võimalik oma reservi hallata nii, et meil on suhteliselt äh, äh, paindlik äh, tasude määramise süsteem. ka Euroopa Komisjon tegeleb määruste muutmisega ja see on sordiametil viimastel aastatel võimaldanud kaheteist E, miljoniselt reservilt äh, seda summat vähendada, te näete siin, et äh, reservi osakaal on vähenenud, meil on äh, samas õnnestunud tasusid alandada, nüüd, nüüd me tasusid jälle suurendame, kuna me läheneme kriitilisele olukorrale, kuna reserv on nii väikseks jäänud. me saame hakkama oma reservide haldamisega, me ei tegutse oma klientide jaoks pangana. ja tulles nüüd tagasi selle teema juurde, mis meie ameti jaoks praegu on kõige olulisem teema, nagu enne juba mainiti, eh, ametite võrgustik on kokku, on nõustunud selle viieprotsendilise äh, äh, personali vähendamisega, ümberpaigutamise reservi osas on olnud vastuväiteid, aga ma pean ütlema, et täielikult ise rahastava ameti puhul nagu sordiamet on see absurdne, sellepärast et me ei saa legaalselt Euroopa Liidus eelarvesse rohkem raha maksta või sealt vähem raha saada. kui me vähendame kümne, kahekümne, kolmekümne, üheksakümne protsendi võrra oma töötajaid, töötajate arvu, siis sellel ei ole mingit mõju Euroopa Liidu eelarvele. nüüd ma pean e, inimestele selgitama, miks me peame täiendavat viis protsenti oma personali vähendama, ütlema, et see on ümberpaigutamisreservi jaoks, millesse meie ei panusta. nii et siin on tegemist täieliku vastuoluga nii et äh, meie ülesehitus on hoopis teistsugune ja seetõttu on vaja, et ka analüüs, mis läbi viiakse, oleks teistsugune ja põhineks äh, meie tegelikul äh, elukorraldusel ning võttes arvesse seda, kuidas ametit rahastatakse, tuleks tagada tõhusus, mis võimaldaks saavutada seda, et tööstuse esindajad ei peaks ülemäära suuri tasusid maksma Äh, see kõik oleks tore, kui meil oleks status quo'ga tegemist, aga see ei ole nii. meil ja teistel äh, ametitel on äh, palju erinevusi tegevuses. meil on suured ja väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted, meie kliendid, nad ei taha liiga palju raha kulutada, me peame olema väga tähelepanelikud, aga viimasel kohtumisel nõukogu tegime ettepaneku, et äh, me ei äh, lähe kaugemale viieprotsendilisest kärpest, mille me oleme juba läbi äh, viinud ja tööstuse esindajad olid sellega nõud ja arvasid, et meil peaks olema sellised personalivõimalused, äh, meil peaks olema sellised vahendid ja need, kes meid äh, rahastavad, on nõus meie eelarve ja personaliarvudega, aga komisjoni poolt me saime teate, et nad ei saa sellega nõustuda, see loomulikult äh, ei ole hea olukord. toon võib-olla veidi liiga lihtsustatud näite. liikmesriigid nõuavad Frontexilt äh, paremat tõhusust. kas nad kui nad on nõus selle eest maksma, siis antakse ka rohkem äh, personali. see on täiesti loogiline. kui sordiametilt tööstus nõuab äh, tõhusust ja on nõus selle eest maksma, äh, siis institutsioonid ütlevad, et nad ei ole sellega nõus. ma arvan, et see ei ole loogiline. ma tervitan väga EASA mm, pilootuuringut, et Ehm, personalivajadused peaksid olema kooskõlas ehm, põhitegevuse nõuetega. ja see põhimõte, et Äh, tasu, lõivudest rahastatavad institutsioonid saaksid oma personali viia vastavusse äh, oma te tegutsemisest tulenevate vajadustega, on meie jaoks väga oluline põhimõte. meil on vaja personali ja räägiks veidi ka töökoormusest, enne kui ma lõpetan. nagu näete, siin ekraanil te võib-olla ei näegi seda küll, aga teil on see oma materjalide hulgas olemas. siin on äh, ära toodud äh, sordiameti peamise töö, peamised töökoormuse näitajad, need mõjutavad ka meie inimressursside vajadust ja meie mm, töökohtade loetelu, mis on vähenenud, praegune olukord on stabiilne, aga meie personali, meil on vähem personali hoolimata sellest, et äh, me töötame nelikümmend äh, tundi nädalas, mis ei ole, aga see ei ole kooskõlas nende ressurssidega, mida meil vaja on. on ähm, eeliseid, kui on olemas, kui meil on tegemist väikese ametiga, kindlalt määratletud äh, poliitikaga, konkreetselt määratletud ülesannetega, meil on vähem bürokraatiat kui suuremates ametites. Äh, sordiamet on selle piiril, mida on võimalik üldse õigustada, kui tegemist on Euroopa Liidu, Liidu ametiga, sest on vaja mingit kriitilist massi, et selline amet saaks tegutseda. kui me, meie puhul, kui juttu on kahe, kolme töökoha kaotamisest, te võite öelda, et see ei ole midagi, aga meie jaoks võivad need inimesed olla väga väärtuslikud ja ma palun, et komisjon ja parlament analüüsiksid asju ja näeksid ka äh, üldist perspektiivi, et me oleme äh, tegutsenud tõhusalt, me, meil on tagatud ka tööstusepoolne toetus meie tegutsemise, tegevusele äh, Äh, kuna ma olen vist oma aja juba täis rääkinud, siis ma üleviimistest ei räägi, aga võin neist rääkida hiljem, ma lihtsalt äh, mainin, et äh, finantsmääruse kohaselt me võime reservi endale jätta, üritame jätta, pidada seda reservi sellisel tasemel, nagu see on asjakohane ja viimane asi, meie põhisõnumid, me tervitame väga EASA pilootlähenemist vaja, seda on vaja kohe rakendama hakata, mis puudutab juhtimist, siis meie kontrollitase peab olema õige, aga seal peab olema tagatud tasakaal, mis võtaks arvesse väikeste ametite vajadusi ja meil on vaja keskenduda korralikule finants, korralikule juhtimisele, aitäh! suur tänu ka teile selle väga huvitava ja hea ettekande eest, ma kujutan tõesti ette, et te soovite EASA mudelit kasutada, me pidime ka väga pikalt võitlema, et seda saada ja liikmesriigid ei olnud kohe alguses väga vaimustunud, kuid ma arvan, et lõppude lõpuks nad siiski seda on, kui nüüd lahendus leitud. järgmisena härra Jean-Michel Mastio EASA-st, kes on ressursside ja toetuse asedirektor ja tegeleb ka finants ja hankeküsimustega. suur tänu, proua esimees, suur tänu selle eest, et EASA on siia täna kutsutud selleks, et meie saaksime rääkida sellest, kuidas meie töötame, mis me teeme ja eriti just, milline on äh, lugu meie finantsolukorraga, aga enne kui ma hakkan rääkima finantsküsimustest äh, tahaksin teile anda väikese ülevaate selle kohta, mida EASA teeb Te näete, et äh, üle viieteist aasta oleme tegutsenud, meie peakorter on Kölnis, Saksamaal, meil on mõned kontorid ka kogu maailmas, äh, nimelt Brüsselis, äh, Montrealis, kohe avame ka Singapuris oma kontori avame, meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki kaasatud, pluss siis neli, äh, kes veel löövad kaasa, neli riiki, kes löövad kaasa meie töös ja üle kaheksasaja äh, eksperti töötab meil. me kõik oleme huvitatud äh, lennuohutuse tagamisest Euroopa Liidu kodanike jaoks, nii nende kodanike jaoks, kes siis lendavad või kellel on, või siis ka nende kodanike ohutuse eest, kelle peade kohal lennukid lendavad. ja lennuohutuse kõrval on väga tähtis, et ka keskkonda kaitstakse ja seda kõrgel tasandil. ning see on väga tähtis, sellega tuleb arvestada. lisaks äh, kõrgele lennuohutusele pakume ka ettevõtetele teenuseid ja sellepärast me olemegi nii-öelda segarahastusega asutus me oleme siis pakkunud ettevõtjatele siis nii sertifitseerimise kui ka reguleerimise osas ühtset süsteemi ja me ka lihtsustame lennunduse ühisturgu selleks, et lihtsustada siis ka lennutööstuse tööd. ja siis on meie ülesannete hulgas veel ka see, et me peame tegema koostööd rahvusvahelisel tasandil, seda kõikide lennuorganisatsioonide ja regulatiivasutustega, mõtlen siin just IAECO peale ja ka teiste organisatsioonide peale ja asutuste peale teistes riikides. väga tähtis on välja tuua seda, et EASA ei tööta üksi, vaid meil on selline partnerluste võrgustik, nii et me teeme tihedat koostööd nii ametiasutustega, liikmesriikidega kui ka Euroopa Liiduga, nii et äh, tegemist on lennundusvõrgustikuga. ja me ei ole üksi või isoleeritud. kui nüüd räägida, rääkida eelarvest, siis siis võimegi kohe alustada eelarvest ja rääkida, et meie eelarve on umbes sada nelikümmend kaks miljonit eurot aastas ja te näete, et meil on kolm erinevat rahastuskanalit. kõigepealt äh, teenused, mida me pakume äh, ettevõtetele ja me nõuame nende teenuste eest siis kas lõivusid või tasusid ja kokku saame me sellest umbes üheksakümmend kuus miljonit eurot äh, igal aastal. teise, teine kanal on regulatiivne tegevus, äh, mida rahastab siis Euroopa Liit ja ka liikmesriigid, see on umbes kolmkümmend üheksa miljonit eurot aastas ja nüüd umbes kaks-kolm aastat on meil üha rohkem ka siht äh, otstarbelist rahastust, mis tuleb rahvusvahelisest tehnilisest koostööst, Euroopa Komisjoni teatud meetmete kaudu, nagu näiteks Pagoda või ka äh, teadustöö kaudu nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendid, kuhu me oleme ka kaasatud ja sealt saame seitse miljonit. nii et meil on kolm rahastuskanalit EASA-s kuidas äh, raha, eelarveraha kasutatakse. nagu komisjon juba mainis, meie kasutame seda nii-öelda ees äh, märgistatud sihtotstarbelise rahastamise mudelit artiklis kuuskümmend viis on selgelt välja toodud, et ettevõtete makstud äh, lõivud ja tasud on äh, sihtotstarbeline tulu, nii et meil on seaduslik kohustus kasutada just seda mudelit. see kõik tundub olevat tehniline, aga mõte selle taga on lihtne lõivudest ja tasudest saadud raha on võimalik kasutada ainult äh, ettevõtetele teenuste pakkumiseks, nii et kui ettevõte kasu, maksab teenuse eest, saab ta olla kindel, et see raha, mille ta maksab EASA-le, seda kasutatakse ainult äh, vastava teenuse pakkumiseks siis. nii et äh, ei ole mingit ristsubsideerimist äh, erinevate rahastusallikate vahel ja me ei saa seda kolme erinevat äh, rahastuskanalit äh, omavahel segamini ajada või siis kõik ühte potti panna. see mudel toob endaga kaasa piiranguid, aga me saame nendega hakkama. kuidas? meil põhimõtteliselt on äh, Äh, paika pandud äh, kulude äh, mudel, mis vastab rahvus, kõrgematele rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele. ja see süsteem on selline, mida siis kontrollivad ka välisaudiitorid sest see on tegelikult osa iga-aastasest auditeerimisprotsessist. selgelt, nagu ma ütlesin, tehakse siin vahet äh, vastavalt põhimäärusele, aga meie leiame, et äh, lennutööstuse jaoks on ka väga tähtis see, et see mida makstakse siis meile ettevõtete poolt, et seda kasutatakse tõesti ainult äh, sertifitseerimiseks. selle tulemuseks on see, et ühelt aastalt teisele kantakse üle siis eelarve ülejääk, mis võib tekkida siis kahe tegevuskategooria puhul, need on siis tasud ja lõivud ja sihtotstarbelised äh, programmid ja seda raha on siis võimalik kasutada järgmisel aastal või äh, äh, siis kompenseerida võimalikke tulevasi kahjumeid. Äh, hüvitiste eelarves, Euroopa Liidu eelarvest tulevate hüvitiste puhul, kui tekib ülejääke, siis see tuleb eelarvesse tagasi maksta. see tähendab seda, et Ähm, päris palju me kanname üle ülejääke, aga see on ka osa meie projektist, kõik on äh, väga selge ja läbipaistev ja seda raha on võimalik kasutada siis järgnevatel aastatel. tegemist on esindusliku süsteemiga, me hoolitseme selle eest, et äh, vahendeid kasutatakse sihtotstarbeliselt äh, ja samamoodi me täidame ka kõikide osapoolte, komisjoni, parlamendi ja ka tööstusettevõtete poolt tulenevat äh, läbipaistvuse nõuet. Äh, ta on komplekssem süsteem, nagu komisjon ka mainis, sellepärast et meil ei ole paindlikkust erinevate rahastusallikate vahel ja eelarveaasta jooksul tuleb väga selgelt siis erinevaid äh, kallikaid äh, lahus hoida. samal ajal aga raamatupidamissüsteem on väga dünaamiline, see põhineb tegelikul olukorral, mitte aga prognoosidel. nii et äh, kui näiteks keegi on võetud tööle selleks, et teha ühte tööd, aga siis poole aasta jooksul hakkab hoopis tegelema millegi muuga, siis rahastamine on tagatud äh, ja väga kiiresti on võimalik siis personali tööülesandeid muuta. siin muidugi aruandlus ja planeerimine on äh, keerulisem ka komisjoni jaoks komisjon on ka seda tunnistanud, sest me peame väga selgelt arvestama siis erinevate tegevuste lahushoidmisega. näiteks sellel aastal hüvitiste puhul oli meil puudujäägiga tegemist, aga me ei saa seda korra, korvata siis teiste kanalite ülejäägiga tähtis on ka see, et et äh, kõik tähtsamad investeeringud, mis puudutavad äh, erinevaid rahastuskanalisid, kanaleid, see, selle puhul me ei saa kasutada universaalset mudelit, vaid me peame hoolitsema selle eest, et kõikides erinevates rahastuskanalites oleksid need rahad olemas ja see Euroopa Liidu eelarvest tulenevad äh, vahendid, see on tegelikult kõige paindumatum kanal. vastupidiselt lõivudele ja tasudele. siis peame kinni Euroopa Liidu juhistest eelarve jaoks ja peale selle me ka äh, pingutame selleks, et äh, tõhusust parandada, meil on selged töökoormuse äh, Eh, tegurid paika pandud, me saame väga hästi prognoosida töökoormust ja seda ka mõõta. teeme koostööd eh, lennuettevõtetega ja EASA-s oleme me alustanud ka nõndanimetatud LEAP projektiga, millega me soovime siis tõhustada tööd ja töökoormuse jagamist selleks, et tõhusust veelgi rohkem suurendada, nii nagu komisjon ka seda mainis, et pilootprojektis on meil see kahe protsendi määr ja ainult siis, kui seda määra ületatakse, on võimalik siis saada lisavahendeid. nii et ähm, meil on ka uued äh, programmeerimisdokumendid paika pandud, need on ka Haldusnõukogu ja Euroopa Komisjoniga läbi räägitud. Te näete siin tabelis teises osas, et et meil on siin suurenenud just nende inimeste arv, kes tegelevad äh, administratiivse poolega, seitsekümmend üks protsenti äh, töötajatest tegeleb just operatiivse tegevusega ja siin on ka nii-öelda neutraalne tegevus välja toodud ja te näete, et komplekssuse tõttu, mida siin Euroopa Komisjon ka mainis, äh, tähendab see seda, et meie mudel toob endaga kaasa äh, suurema halduskoormuse ja see tuleb siit tabelist ka väga selgelt välja. praegusel hetkel on meie olukord stabiilne, finantsseis on hea, finantstegurid on korras, meie eelarve täitmise väär on kõrgem kui kunagi varem ja EASA on võtnud siis tööle ka äh, kõik inimesed, keda meil vaja oli, kõik ametikohad on täidetud ja olen valmis ka vastama teie küsimustele suur,. suur-suur tänu, ma arvan, härra Mastja, et äh, EASA projekt tõesti julgustab äh, asutusi natukene teistmoodi nägema just nende rahastamise mõttes, teistmoodi kui varem. suur tänu ka komisjonile, suur tänu selle eest, et äh, piisavat julgust üles näidati, ära proovida siis mudelit, mis tundub toimivat ka tulevikus ja mis võiks olla siis mudeliks äh, teiste asutuste töö korraldamisel ja et äh, liikmesriigid võib-olla ka lõpuks hakkavad usaldama äh, sellist mudelit, sellepärast et eelarve mõttes äh, ei ole siin tegemist kontrollimatu olukorraga, vaid otse vastupidi, tegemist on tõhusa mudeliga äh, ja et eelarvekontrolli on võimalik teostada, arvestada turuvajadustega ja sellegipoolest on tegemist siis nii-öelda avaliku sektori asutusega ja tegemist on tõesti hästi rahastatud asutustega, mis ei tekita paanikat ka liikmesriikide rahandusministrite hulgas, nii et suur tänu selle kogemuse jagamise eest. meil on ka äh, Äh, Euroopa Kontrollikoda siinkohal, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, suur tänu tulemast. härra Saatšus, teil tahtsin küsida, kas ka teie soovite sõna saada, ma oleksin väga tänulik, kui te seda teeksite uh,. Thank you, madam. suur aitäh. jah, muidugi. arutelul olev äh, teema täna, lugupeetud parlamendisaadikud, on oluline ka minu enda jaoks ning äh, kontrollika jaoks, sellepärast et mina viin läbi auditit äh, agentuuride kohta. minu jaoks on seega väga oluline täna siin viibida. muidugi mõista, ma ei ole praegu valmis äh, oma lõplikku panust andma agentuuriseerimisse. aga tegin siin mitmeid äh, märkmeid, mida võiks ka hiljem kasutada, aga tahaksin teha ka mõned kommentaarid. kõigepealt äh, väike hoiatus, sellepärast et esindan Kontrollikoda ning sellest tulenevalt äh, on meil väga selge, aga piiratud mandaat ning siin ma räägin ainult juhtimisest, poliitilised aspektid ning ühe või teise mudeliga kaasnevad äh, õppetunnid, äh, see kõik kuulub teile, lugupeetud parlamendisaadikud, poliitikutele, aga mis puudutab äh, finantshaldust, siis olen ma üritanud eelkõige äh, süstematiseerida agentuure, mis on kas osaliselt või täielikult ise rahastatud mul on kümnest agentuurist koosnev nimekiri, mitte kaheksa nagu komisjonil. mul on kaks rohkem siin ning nende kümne agentuuri puhul öö, on nende rahastus osaliselt liikmesriikidest tulenev või ettevõtetelt ning meil on kuus erinevat rahastusmudelit nende kümne puhul. seega rahastamismudelite mitmekesisus, need agentuurid oma ka on äärmiselt suur. see võib-olla tuleneb sellest, et kõik agentuurid, iga agentuur tegelikult on loodud väga konkreetsel eesmärgil äh, teatud Euroopa Liidu poliitika jaoks. mul õnnestus leida ainult kaks agentuuri, mis minu meelest, äh, mida minu meelest rahastatakse samamoodi CPVO e, EU, IPO ning kõikidel teistel on erinevad perspektiivid, erinevad äh, problemaatikad ning neid tuleks käsitleda erinevalt. teiseks, äh, panin tähele seda, mitte ühelgi agentuuril ei ole selget äh, puhast fin-, rahastamismudelit. mitte ükski agentuur ei saa Äh, raha ainult muudest allikatest. nagu ka komisjoni esindaja juba mainis, meil on pensioniprobleemid, kuid samuti muud äh, sotsiaalsed äh, tagatised nagu Euroopa koolid. kui hakata vaatama kulupõhiselt hakata finantseerimist planeerima ning kui hakata selle põhjal välja arvutama, milliseid tasusid ettevõtetel äh, koguda, siis need arvutused ei ole lihtsad. ega ma ei virise, aga need agentuurid, mis peaksid olema omafinantseeringul tegelikult neid auditeerib äh, Kontrollikoda ning äh, see on seotud jällegi parlamendiga. see tundub olevat hea mudel, ma ei vaidle selle vastu, see tuleneb äh, ka meil aluslepingust, aga samus on kummaline, et meie vastutame nende auditite eest ning teavitame teid siis kõikidest, kõikide agentuuride auditi tulemustest ärimudelid on erinevad, kõik agentuurid äh, kuuluvad Euroopa Liidu institutsioonide alla ning minu meelest see äh, dikteerib ette nende poliitilise lähenemise, kuid samuti nende finantshalduse. neli märkust või neli põhimõtet, mis tahaksin eraldi välja tuua. esiteks erinevad ärimudelid, moodus operandid. ma arvan, et oluliseks on siin õiged stiimulid agentuuride jaoks. kui keegi mingil hetkel leiab, et on põhjusi liigselt kulutada ning ära raisata lisareservid mingitel põhjustel, siis see ei lähe kokku heade finantshaldustavadega. ma arvan, et me peaksime seda vältima. sellel võivad olla ka omad poliitilised tagajärjed. kui Euroopa kodanikud näevad, kuidas Euroopa institutsioonid, asutused hakkavad lihtsalt raha kulutama siis eh, sellel võiksid olla eh, veelgi hullemad tagajärjed kui konkreetselt sellele, et raha on ära kulutatud. teiseks, läbipaistvus. ma arvan, me peaksime eh, sellesse raha investeerima jah, see on kulukas, aga läbipaistvusse investeerimine tasub ennast ära ja seda samal põhjusel, mida just mainisin Euroopa kodanike ja ettevõtete nimel. kolmandaks. mis on samuti hädavajalik hea finantshalduse jaoks ning samuti selleks, et eelarve põhimõtetest kinni pidada, on tasakaalustatud eelarve lähenemine. see ei olegi niivõrd lihtne, kui võiks arvata. me oleme rääkinud juba ülekandmisest järgmisesse eelarveaastasse ning samuti sellest, et oleks vaja leida selgeid lahendusi äh, sellistele ülekandmistele. ma arvan, et sarnane analoogia võiks kehtida ka oma finantseeringul põhinevatele agentuuridele. ning see tuli välja ka tänastest äh, aruteludest. ma arvan, et me võiksime üldiseid põhimõtteid kohaldada, mis äh, tagaks ka parema finantshalduse, juhtimise. ning lõpetuseks äh, demokraatlik kontroll ning aruandlus Neil põhjustel, mida just äsja mainisin, usun, et oma finantseeringul põhinevad, äh, ettevõtete finantseeringul põhinevad või ükskõik millised agentuurid tegelikult peaksid alluma demokraatlikule kontrollile ja järelevalvele. võib-olla mitte sama, sajaprotsendiliselt samamoodi, aga äh, menetlus peaks olema sarnane täielikult äh, Euroopa Liidu eelarvest rahastatavate agentuuride omale. mingisugune eelarve heakskiitmine ükskõik milliste agentuuride puhul on vajalik, sellepärast et jah, nad kuuluvad Euroopa Liidu institutsioonide osa hulka siin kehtivad ka laiemad sotsiaalsed tagatised vastavalt personalieeskirjadele ning Euroopa Liidu institutsioonide toimimisele. aga selline järelevalve oleks hea. suur aitäh, et andsite mulle võimaluse ka osaleda. aitäh esmalt teile selle eest, et äh, sõna võtsite ja nii täpselt mina ei teadnud, et äh, kümne ameti puhul on väga erinevaid rahastamismodelle. me lähtume alati sellest, et ähm, põhimõtteliselt on mingid asjad sarnased, aga tundub, et need süsteemid on tõesti väga erinevad. ja eelarve või eelarve kontrolliga tegelevate inimeste jaoks on see tõesti äh, ajendiks vaadata, mis seal toimub, mis siis ajalooliselt on tinginud selle, et nad äh, nii erinevaks on arenenud. tavaliselt on tegemist mingisuguse ajaloolise arenguga, nad äh, kunagi juba asutati ja siis äh, mingitel põhjustel on nad mingis suunas arenenud ja erineva, vastavalt agentuurile on see areng olnud erinev ja kuna meil on nüüd um-, nelikümmend viis agentu-, ametit, siis on see kõik väga huvitav, kuna äh, eelarve kontrolliga ja eelarvega tegelevad inimesed tahavad, et meil oleks mingisugune alus, mis võimaldaks äh, meil äh, ülevaadet saada ja ma arvan, et üks aspekt, millest täna on palju juttu olnud, on et isegi kui amet rahastab ennast täielikult ise, siis peaks olema tagatud mingisugune kontroll, sest endiselt on tegemist avaliku sektori organisatsiooniga, mitte äh, mingi institutsiooniga, mis täidab mingeid äh, muid ülesandeid, vaid ta äh, täidab mingeid avalikke ülesandeid, muidu ei oleks seda ametit ju asutatud. ja nüüd ähm, soovime siis anda kõigepealt sõna kolleeg Uunile ja siis Tsuulinile ja siis edasi kolleeg Žudovskile. nii et kui ma kedagi jätan tähelepanuta, siis palun võtke sõna. aitäh. The end, but there was one jah. üks küsimus tekkis mul ja see on mõeldud äh, agentuuridele. ja see on seotud järelevalve ning äh, eelarve heakskiitmise kinnitusega. ma mõistan, miks agentuurid äh, arvavad, et selline ametlik parlamendi kaasav äh, protse-, menetlus ei ole vajalik, sellepärast et äh, täielikult või osaliselt tulevad teie vahendite tasudest, aga äh, sellega on ju seotud ka Euroopa Liidu eeskirjadest ja määrustest kinnipidamine ning mingisugust kontrolli tuleks läbi viia. ma usun, et oma sõnavõtu lõpus viimane kõneleja vähemalt osaliselt seda ka ütles ja öeldi samuti, et oleks vaja arutelusid selle üle, kuidas koostööd teha parlamendiga. kas te saaksite natukene rohkem seda selgitada, kas te peate silmas, et kord aastas näiteks sega rahastamisega agentuurid võiksid tulla siia eelarve äh, Äh, komisjoni ja siis arutada seda meiega või on teil mingeid muid mõtteid äh, koostöö edendamiseks? Yes, thank you for, for that question. suur aitäh selle eest. võib-olla peaksin ütlema, et rääkisite järelevalvest, siis nagu ma ütlesin, Euroopa Kontrollikoda, mis auditit läbi viib vaatab äh, väga hoolikalt seda, mis toimub äh, ka tööstuse poole pealt. kõik dokumendid saadetakse Euroopa Parlamenti, me avaldame kõik dokumendid oma veebileheküljel. seega ma ei arva, et mingit kontrolli ei oleks või järelevalvet ei oleks. parlamendi huvides see võib-olla on, äh, et me tuleksime siia ja tutvustaksime teile siis oma eelarvelisi arenguid. ja hea meelega võin seda teha kord aastas. millegi enama tegemine tähendaks seda, et me peaksime oma statuuti muutma. Euroopa Liidu IPO oma hiljuti äh, vaadati läbi ja seda ei muudetud paar aastat tagasi, aga ma olen valmis arutama teiega seda, kuidas teiega koos töötada selleks, et tagada äh, teie rahulolu meie tööga. ja samas arvestaksime siis ka, et te ju esindate kodanike huve. aitäh, vaatame siis seda Ceciliga tulevikus ja mõtleme, mida teha. Tomas? kumb teist esimesena? või proua Sulin? Hvala eh, za besedo. Eh, hvala. Suur aitäh. tahaksin tänada kõiki selle eest, et te tutvustasite oma agentuuride rahastamist ja toimimist. mul on härra Silvano Preisale küsimus. mainisite agentuuride eelarve ülejääki ja vahendite ülekandmist. tahaksin teada, kas on kindlaks määratud mingi protsent nende vahendite üle, kohta, mis üle kantakse? ning kui see ei ole kindlaks määratud, siis võib-olla peaksime selle peale mõtlema. ja veel üks mõte, kui mõned vahendid jäävad alles siis võibki seda, neid nimetada ülejäägiks, aga miks selline ülejääk tekib, kas sellepärast, et agentuurid ei ole täiel määral oma programme ellu viinud või on mingid muud põhjused? järgneval aastal saab ju agentuur uued vahendid, nii et ma tahaksingi küsida, kas siin ei teki mõneti lumepalli efekti vahendite järgmisesse aastasse ülekandmisel. kas teil on ka teavet selle kohta? kui suured need ülekandmised on, võttes, võrreldes äh, agentuuri kogu äh, vahenditega. Toomas, palun. suur aitäh väga põneva arutelu eest. olin variraportöör agentuuride eelarve täitmise heakskiitmisel. külastasin ise ka mitmeid agentuure ja pean siinkohal ütlema, et see, mida Terek ütles, vastab tõesti täiesti tõele. eelarve kontrolli komisjoni liikmetena teeme meie koostööd agentuuridega. ja avalik arvamus ootab agentuuridelt teavet, aga osa saadikuid ei tea ei tea isegi seda, et need agentuurid on nende endi koduriikides. näiteks kosmoseagentuur on Prahas. ja paljud saadikud olid tõesti üllatunud, kus, ei teadnud, kus ta asub. aga see asub Prahas. mis puudutab agentuuride nähtavust, siis see võib-olla on üheks probleemiks. Need mis puudutab agentuuride äh, üle kehtestatavat äh, järelevalvet, siis eelarve täitmise heakskiitmisel me saame infot ja dokumente. me saame terve kausta, mis sisaldab agentuuri poolt edastatud teavet. mille me vaatame läbi ka täitmise menetluse käigus mõned äh, aspektid on vähem tähtsad kui teised, aga mina külastasin Viini ja seal anti mulle kaust, mis puudutas ühte konkreetset agentuuri. ma arvan, et see on oluline. oluline on, et kaustad läbi vaadata ja lugeda ja ning mõista, kuidas asjad toimivad ma arvan, et selline Euroopa Parlamendi poolne järelevalve, järelevalve roll on tegelikult tõhus. kõik agentuurid ei ole segarahastamisega, näiteks ma ei kujuta ette, et Europol võiks siia alla minna, millised tasused? kas siis iga kurjategija puhul, kelle vahend, kelle vara me külmutame, saame sellest kümme protsenti endale või kuidas see siis peaks toimima? ega see tõenäoliselt ei oleks võimalik, aga Need agentuurid, mis põhinevad oma rahastamisel, nagu näiteks eh, Lennundusohutusamet, sellised agentuurid on suutnud luua sellise süsteemi, kus neil on omad eh, suhted parlamendi ja komisjoniga ja Äh, ettevõtted, kes saavad litsentse, Boeing ja teised, äh, Airbus, ka nendega on suhted, kui te räägite EASA-st, siis tegelikult nende tegevus on äh, kvaliteedimärgis, turvalisuse märgis ja see ongi see, mida siin tasuks välja tuua. Need arutelud ei puuduta mitte ainult raha, rahastamist, vaid kvaliteeti ja ohutust. Euroopa Liit ning Euroopa Liidu agentuurid on, tagavad kvaliteeti. mis puudutab kulusid, siis daamid ja härrad, ma näen, et ikkagi on võimalik veel kokku hoida. Sepol kohtumisel Budapestis nägime kohtusime agentuuri esindajatega ning me leppisime kokku, et näiteks äh, töölevõtmine võiks olla paremini korraldatud. mõningaid pakkumisi võiks koos läbi viia. ma tean, et seda on keerukas teha, et Sepol ja EAT on erinevad, aga näiteks äh, teatud teenuste, teatud vahendite, kas või arvutite soetamine, seda võiks koos teha. agentuurid asuvad üksteisele lähedal, seega oleks võimalik kulusid optimeerida ja head kolleegid, üks viimane punkt vastutasin eelarve täitmise heakskiitmisest eh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning ma tõesti tahtsin leida vigu ja anda teile õppetundi, aga pean ütlema, et teie töö kvaliteet on tõesti niivõrd paranenud, et meil ei olegi nüüd enam teid millegipärast kritiseerida. saame ainult äh, motiveerida teid äh, veelgi parandama teie tööd ja, ja reklaamima oma tööd ja te ei ole suutnud lihtsalt näidata, kuivõrd tublid te olete, kui te ei, seda ei suuda, siis võime sada viiskümmend äh, töötuba korraldada rahastamise üle ja võime endiselt kontrollida ja vaadata, kuidas te oma vahendeid äh, juhite, aga äh, mingeid vigu seal ei ole. kui aga teil ei õnnestu parandada kommunikatsiooni meiega ja teistega, siis probleem jääb alati alles horisontaalne äh, täitmise heakskiitmine. me andsime teile võimaluse suurendada personali kõikjal agentuurides. palun kasutage see võimalus ära. ja suhelge selles osas meiega, komisjoniga ja ka avalikkusega. suur aitäh! loodan, et mu panusest oli abi. aitäh! laseme nüüd kolleegidel vastata mõningatele nendele märkustele. üks küsimus oli ka komisjonil, võib-olla saate proua Suuline küsimusele vastata. ja siis äh, järgmine äh, Tomasi äh, märkusele koostöö kohta e, agentuuride vahel. et võib-olla saaksite sellele vastata, siis kui keegi veel soovib sõna võtta, palun aitäh, härra Voon. mis puudutab proua Šulini küsimust, siis kas on mingisugune osa paika pandud, kui tegemist on ülejääkide ülekandmisega? kas on mingid reeglid ähm, ise, täielikult ise rahastavatele ametitele? Euroopa Liidu eelarve välistele ametitele, kes ei ole enam kaasatud Euroopa Liidu eelarve menetlusse. nii et äh, nende ametite haldusstruktuur saab ise otsustada neid asju. me ole-, ja me oleme näinud, et tasude kohandamise kaudu on reservid vähenenud, nii et äh, on olemas selline sisseehitatud süsteem nende ametite juhtimisse, mis võimaldab siis kohandada äh, varude äh, hulka ja teine juhtum on EU e IPO, kus on üsna palju reserve aja jooksul kogunenud, nelisada miljonit vist ja praegu ei ole mingit süsteemi selle summa vähendamiseks, me peame arvesse võtma nende ametite eripära, aga see teema on, probleem on olemas ja mis puudutab neid ameteid, mis osaliselt ennast ise rahastavad ja osaliselt saavad rahastust Euroopa Liidu eelarvest, seal on olemas kohandamismenetlus iga-aastases eelarvemenetluses, võetakse arvesse seda ülejääki ja hinnatakse, millised vahe, kui palju uusi vahendeid vajatakse järgmisel aastal, nii et komisjon võtab arvesse seda ülejääki, millest saab kas-, katta osa kulusid ja siis äh, pakub välja äh, uute eraldiste summa, võttes arvesse seda ülejääki. nii et on olemas selline kohandamismenetlus äh, iga-aastases eelarvemenetluses ja mis neid summasid puudutab, siis ma või-, teen ettepaneku, et me saadaks need numbrid kirjalikult, sest ma ei ole kindel, kui suured need ülejäägid on, aga me saame selle tabeli saata sekretäriaadile, et te saaksite hiljem selle. aitäh, härra Spanjooli, palun. aitäh. tõepoolest, mis puudutab ühishankeid see on üks meie peamistest prioriteetidest eelmise, sel aastal meie juhtimisel, aga edaspidi tegeleme sellega ka. konkreetselt järgmisel kohtumisel viime lõpuli, lõpule äh, ametlike allvõrgustikega tehtava töö me oleme juba alustanud sellega, et me töötame välja ühist hangete programmi ametite jaoks see on välja töötatud äh, koostöös äh, äh, konkreetse portaaliga, mis siis, millega siis hallatakse agentuuride hankeid. väga palju on praegu tegemisel, näiteks eelmisel aastal pilveteenustega seoses, aga me tegeleme ka teiste valdkondadega, näiteks et me saaksime auditeerimisteenuseid ühiselt osta ja, ja sõltuvalt arengutest selles valdkonnas, aga näiteks ka äh, koosolekute ruumi varustust, ajutisi töötajaid, mobiilsideteenuseid, on palju teenuseid, mida, mm, mille puhul tegeldakse sellega, et neid võiks hakata ühiselt hankima, sest äh, loomulikult äh, on see kõige tõhusam kokkuhoiuvaldkond, millega me saaksime tegeleda. nii et kui tehakse konkreetset tööd, loodame seda laiendada nii palju kui võimalik ja tahaksin ka siin kinnitada härra Štehovskile, et me tõepoolest laiendame ametite sekretariaadi äh, ähm, võrgust, ametnike võrgustiku sekretariaati, meil on uus toetusbüroo ja me mehitame selle suurema arvu töötajatega ja me tunnustame seda, et on vaja tugevamat ja tsentraliseeritud süsteemi, et kõiki neid tegevusi hallata. näiteks üks neist olekski see ühishangete portaal ja teenus ja on veel teisi teenuseid, mille puhul saaks väga palju sünergiat luua, mida on vaja ühiselt hallata, meil on vaja ka võimekust selle jaoks ja selleks on vaja siis äh, ühist ähm, taristut Brüsselis, mida me siis saaksime kasutada kõik aitäh, kas keegi veel soovib vastata? ütleksin paar sõna küsimuse kohta, mis puudutas reserve, et miks meil reservid on. selgitaksin praktiliselt seda. me peame ju panema paika tasud ja me üritame need paika panna sellisel tasemel, mis võimaldaks meil võimalikult tasakaalus eelarvet saavutada, aga see ei ole võimalik, sest ei ole võimalik ennustada, kui palju taotlusi meile esitatakse. kui panna paika tasude tase, siis ei ole võimalik seda iga aasta muuta, meil on poliitika, et me iga nelja aasta tagant muudame tasusid ja nüüd neli-viis aastat on meil olnud selline olukord, kus meie eelarve on olnud äh, Äh, miinuses selleks, et äh, reserve vähendada. nüüd äh, oleme muutnud tasusid selleks, et meil oleks jälle eelarve ülejääk, mis oleks või võimalikult lähedane tasakaalus eelarve põhimõttele, et selle tõttu need reservid tekivad ja haldusnõukogu on Sordiameti puhul otsustanud et, et viiskümmend protsenti Äh, käibest võiks olla sellel tasemel, et äh, ja me peame võtma arvesse ka seda, et me ei suuda kõiki asju ette näha, mis toimuvad. praegu me jääme sellele tasemele alla, meil on umbes kakssada kuni viissada tuhat eurot ja viiskümmend protsenti oleks äh, üheksa miljonit. miks meil see reserv üldse on? tahtsin siin tulla tagasi selle juurde, mida ütles äh, kontrollikoja esindaja, läbipaistvus on väga oluline, see võimaldab vältida neid muresid, mida siin paljud on val-, väljendanud, et äh, toimub äh, vahendite diskretsiooniline kulutamine, meie aruandlus on täiesti avatud ja see võimaldab meil sellist kriitikat vältida, aitäh! aitäh! EMA kolleeg siin soovis ka vist sõna võtta, Ravimiameti kolleeg, et olen väga huvitatud sellest, mida teie ütlete. aitäh, aitäh võimaluse eest äh, siin osaleda ja ka arutelus osaleda. ma ei tea, mul vist ei ole midagi uut lisada sellele arutelule, aga tahaksin mõned asjad üle korrata mm, täiendavast vaatenurgast mis puudutab kasvavat töökoormust ja vähenemaid äh, ressursse, kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastatel, aastal Ravimiamet on äh, sissetulekuid ja töökoormust neljakümne protsendi võrra suurendanud, aga ressursid on vähenenud äh, kooskõlas ühe-kaheprotsendilise kärpega. ja kakssada, kolmsada tuhat taotlust on meil äh, umbes ja loomulikult nemad eeldavad, et nad saaksid meilt korralikku teenust ja Ravimiametil on siis probleeme, et ähm, et suurenevad, suureneb töökoormus, suurenevad äh, ka vahendid, aga samas äh, meil ei ole piisavalt töötajaid, et teenust korralikult osutada. aga loomulikult oluline on, mida ametid teevad ja milliseid ressursse nad kasutavad, kas kasutatakse näiteks ajutisi töölepinguid probleemide lahendamiseks ja ehm, see tähendab suurt kaardi, kaadri voolavust, kaotatakse teadmisi, inimesi on vaja välja õpetada ja loomulikult ei ole teatavaid personalikategooriaid võimalik panna väga vastutusrikastele äh, ametikohtadele meie amet äh, annab äh, äh, teaduslikku nõu ja me ei ja me nüüd anname seda kaks korda rohkem, me võiksime ka kümme korda rohkem teaduslikku nõu anda, aga kuna meil ei ole piisavalt ressursse, siis me ei saa suurendada teadusliku nõuand-, teaduslike nõuannete andmise mahtu me võiksime kuni kuue tuhande, kuuele tuhandele taotlejale anda seaduslikku nõu, mida see tähendab, et äh, tulevad uued mm, ravimid ja ähm, vaja on teadusuuringuid, äh, mida võiks läbi viia Euroopas, aga kuna meie töömaht kasvab, ressurssid äh, kasvavad, aga töötajaid on vähem, siis me ei saa Äh, nõustada taotlejaid. ja mis puudutab nüüd reserve, mõningaid asju siin juba mainiti. meie oleme amet, mis ei asu euroalal ja meil on äh, tegemist sellega, et äh, meil on ka probleeme kursiristi, riskiga, paarsada miljonit igal aastal on meie sissetulekutest eu-, naelades, Briti naelades, ülejäänud eurodes nii et kui äh, vahetuskurss muutub, siis ähm, eelmisel aastal ähm, seoses Brexiti hääletusega äh, oli kaheksa kuni kümme protsenti äh, kursi erinevus, mis mõjutas meid ja kui naelakurss tõuseb, siis meil ei ole mingit puhvrit, et sellist kursi riski katta ja muid veel ennustamine, töökoormuse prognoositavus, meie eelarve on kolmsada miljonit, üks protsent prognoosi erinevust tähendab üsna suurt erinevust ka sissetulekutes ja see ei puuduta mitte ainult taotluste eh, esi-, hulka, vaid eh, ka seda, millal neid esitatakse. et näiteks sa-, kui me hindame, et sada kümme uut taotlust tuleb, uute ravimite jaoks, millele tuleks anda kasutusluba, siis ei ole kindel, e, e, millal need esitatakse. E, hiljuti juhtus see, et eelmisel aastal kakskümmend viis protsenti nendest taotlustest esitati viimasel kuul, see tähendab, et me saame äh, sissetulekud, äh, millest siis saab äh, ülejääk, mis meil siis ära võetakse, nii et meil pole piisavalt vahendeid järgmisel aastal, nii et probleeme on ka selle aspektiga. meie arvates personali vähendamine ei ole praktiline meetod, see, sellel on väga suur mõju ameti tegevusele, uute ravimite turule lubamisele. ja raske on võtta arvesse äh, vahetuskursi riski ja ressurss, äh, reservide olukorda, nii ja meil ei ole mingit puhvrit äh, probleemide ja, jaoks. ja Brexit muidugi on suureks probleemiks. meil on reservid, mida me saame Brexiti puhul kasutada, meil on vaja rohkem inimesi tööle võtta, aga meil ei ole selle jaoks vahendeid, me peame läbima eelarvemenetluse selleks, et neid vahendeid saada ja selleks on loomulikult ka vaja aega, aitäh! aitäh ja soovin teile edu, ükskõik kuhu teid tulevikus ümber paigutatakse, ma tean, et teie ja teie ameti jaoks on tulemas rasked ajad. kas kellelgi on veel äh, kommentaare? aitäh, Patrice Brulé-Grignon, EU IPO esindaja Brüsselis. Äh, räägiks faktidest, vaadates äh, aruandlust, tahaksin pöörata tähelepanu sellele, millest rääkis härra Ekvart meie rahastamisreform tähendas seda, et kaks Euroopa Parlamendi esindajat on meie nõukogus, et Euroopas äh, Parlamendi saadikud äh, esindavad parlamenti meie juhatuses, hääletavad ka eelarve täitmise heaks kinnitamise üle ja mis puudutab tasude kindlaksmääramist, nagu Kontrollikoda ütles, äh, rahastamise olukorrad on erinevad, meie puhul on asutamismääruses kirjas tasud Äh, õiguslooja on otsustanud, millised äh, meie tasud on ja selleks, et neid äh, tasusid muuta, on meil vaja tagasi minna õiguslooma, looja juurde, seaduslooja juurde ja mis puudutab ähm, ülejääki, meil on tõesti suur ülejääk, mitte, see ei ole nelisada miljonit, kakssada neist on külmutatud määruses on meil ette nähtud, äh, et üheaastase tegutsemise jaoks peaksid olema vahendid olemas ja äh, seetõttu see ülejääk, mis meil on, ei ole mitte nelisada miljonit, vaid kakssada miljonit. aitäh, kas rohkem ei ole sõnavõtjaid, ma võtan ise siis kokku selle arutelu, sest väga äh, naljakas oleks, kui proua Hoolmeier tuleks tagasi ja ruum oleks tühi selle koosoleku alguses ma esitasin mõned küsimused ja ütlesin, et ma ei oota neile otseselt vastuseid, aga või, võib-olla me võiksime mõninga, mõningaid mõtteid tuleviku jaoks arutada siiski. üks neist puudutas ülejääki, mida teha ülejäägiga. traditsiooniliselt me oleme mõelnud, et kas agentuur võib selle endale jätta, selleks, et vähendada tasusid või panna see reservi. teine mõte oli see, et võiks panna selle eel, Euroopa Liidu eelarvesse, ehm, on mõningane vastumeelsus selle tegemise puhul ja mind huvitas Kontrollikoja ettepanek, et võiks vaadata, millised on ülekandmise võimalused ja et need võiks olla ette nähtud tulevaste kulude jaoks. ja mis puudutab seda, kas ametite personali tuleks vähendada, Äh, ametid on juba ühe koma kaheksa protsendi võrra vähendanud oma personali ise ja me kuulsime pilootprojektist EASA-ga seoses, ma arvan, et see on väga oluline katseprojekt, me üritame anda ametitele nii palju paindlikkust kui võimalik, sest te olete kõik väga erinevad, teil on erinevad vajadused, erinevad rahavajadused, erinevad personali ja muude vahendite vajadused nii et mida rohkem paindlikkust me saame ametitele anda, seda parem. ja kui see katseprojekt on edukas, siis võib-olla komisjon analüüsib seda ja mõtleb, kuidas oleks võimalik seda laiendada teistele ametitele tulevikus. ja veel üks küsimus puudutas järelevalvet ja eelkõige eelarve täitmise heaks kinnitamist ja te tõesti ütlesite midagi väga õiget, et ei ole tegemist selle olukorraga, et äh, keegi teid ei auditeeriks, Kontrollikoda auditeerib teid, äh, siin mainiti ka Euroopa Parlamendi saadikuid, kes on juhatuses tavaliselt on tegemist mitte eelarve kontrolli liikmetega, vaid õi-, õiguskomisjoni liikmetega ja eel-, parlamendi eelarve kontrolli komisjonina sooviks me ikkagi arutada äh, Äh, eelarvet, eelarve üle teostatavat järelevalvet, selleks oleks vaja võib-olla määrust muuta, see on kindlasti lühiajalises perspektiivis raske, aga ma ei näe, et miks meil ei võiks olla iga-aastast arutelu teie vahel ja äh, kes te olete täielikult lõivudest või siis osaliselt lõivudest äh, rahastatud ametid ja siis eelarve kontrolli komitee, komisjoni vahel kindlasti võiks vaadata, kuidas me saaksime edasi liikuda selle teemaga ja ma arvan, et sekretariaat võtab äh, teiega ühendust, et me selle teemaga saaksime edasi liikuda. ja viimane asi, aitäh kõigile, et äh, te siia tulite, aitäh kõigile sõnavõtjatele, see oli väga huvitav. ma ei arva, et me oleks saanud vastuseid aga vähemalt on meil selgus käes selles osas, millised probleemid on ja millega tuleks tulevikus tegeleda. ma tahaks tänada eelarve kontrolli komisjoni sekretäriaati selle eest, et korraldasite tänase ürituse, ma arvan, et see on olnud edukas, meil oli palju osalejaid ja lõpetan äh, siin äh, öeldes seda, mida ütles kolleeg Toomas, et ma olin kahe tuhande kaheteistkümnenda kahe äh, aasta eelarve rap-, täitmise raportöör ja kui ametid, ametid teevad suurepärast tööd äh, kodanike jaoks, aga me ei tohiks ära unustada, miks meil on ametid, äh, selleks, et osutada teenuseid kodanikele ja eelarve kontrolli küsimused on üldiselt kontrolli all ja selles osas teete te ka head tööd. nii et tahaks tänada teid selle töö eest, mida te teete ja aitäh, et siia tulite, aitäh, et pani, andsite panuse meie tänasesse, tänasesse üritusse. I am sorry to be going as well, Thomas <laughs> ka ma ei taha ära minna, Toomas. no pärast seda, kui mulle nüüd tehti siin üleskutse lõppmärkus teha, soovin teile lihtsalt ilusat päeva ja suur tänu tulemast